president. president. lugupeetud daamid ja härrad, ma kuulutan kolmeteistkümnendal detsembril kaks tuhat kaksteist äh, katkestatud äh, istungi äh, taasalanuks protokoll